lugupeetud kolleegid, kõik ei ole veel kohal, aga ma arvan, et sellele vaatamata peame algust tegema. sest meil on väga pikk hääletus täna ees. nii et kõigepealt päevakorrast, esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine. kas te olete päevakorra projektiga päri, kas on täiendusettepanekuid, soove? midagi lisada, näib, et mitte. nii et sellega on päevakord meil kinnitatud. edasi teine päevakorrapunkt, koosolekute protokollide kinnitamine. protokollide projektid meie kohtumisel kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril on teie toimikutes. kas juba praegu on kellelgi märkusi selle protokolli kohta? ei ole ja ma teen ettepaneku, et nagu tavapärane, kinnitame selle protokolli, loeme selle kinnitatuks, kui meie koosoleku käigus keegi muudatusi sellesse ei taha teha. siis tuleme kolmanda päevakorrapunkti juurde, juhataja teadaanded. kõigepealt täna on meil tõlge olemas järgmiste keeltesse prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola, sloveeni, bulgaaria ja rumeenia keel aga nagu alati meenutan teile, et meie kohtumine kantakse üle ka veebis. nüüd koordinaatorite otsused üheksateistkümnendast märtsist kaks tuhat kaheksateist. kahekümnendal märtsil e-posti sõnumiga saatsime need teile ja loetakse need kinnitatuks, kui tähtajaks kahekümne teiseks märtsiks keegi mingeid vastuväiteid ei esita ja nüüd saame kohe minna hääletamise juurde. täna on meil kaks algatusraportit hääletamisel, üks on rakendusraport ja teine on õigusloomeline seisukohavõtt. ja alustame algutus, algatusraportitest, esimene on hariduse ajakohastamine Euroopa Liidus ja Kristina Lipatška oli meie raportöör. nelisada kaheksakümmend viis muudatusettepanekut tuli sellele raportile. nii et te näete, et tõesti ülimalt tähtsa teemaga on tegemist. ja ma palun, Kristiina, kas sa soovid midagi öelda? palun, Kristiina. Chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim koleżankom i kolegom. Ja ma tahaksin ühe, tahaksin tänada teid kõiki väga konstruktiivse töö eest seoses selle raportiga ja tahaksin variraportööre tänada samuti suurepärase koostöö eest, samuti assistente ja nõunikke. tänan ka personali ning oma enese assistenti. loodan, et haridus on just see sektor, mis meid alati ühte koondab. jah, ma tänan, loodetavasti selle raportiga me saadame tugeva signaali nii komisjonile, aga ennekõike liikmesriikidele. ja alustame kohe hääletusega. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa on tagasi võetud ja kohe asume kompromissi üksteist hääletama, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi kompromiss kaksteist, poolt,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 erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus on tak-, hakkasid võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et lükati tagasi, aga peame selle üle kontrollima, muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, hääletus algas. hääletus on lõppenud kolmteist oli vastu üheteist poolthäälega, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. FEM kuus, kas mul on õigus? langeb ära. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada see kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, <clears throat> vastu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 sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime üle. sada kolmkümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. neliteist olid vastu, kaksteist poolt, tagasi lükatud, kakskümmend seitse kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, selle ma kontrolliks üle, sada nelikümmend kaheksa hääletus lõppes. kuusteist poolt üheksa vastu, võeti vastu, vabandust. kompromiss kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm ja neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empl üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud. selle ma kontrolliks ka üle. sada üheksakümmend üheksa hääletus algas. Geschlossen. hääletus lõppes. neliteist poolt, kaksteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kaks poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaks suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud selle ma kontrolliksin üle. kakssada üheksakümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. neliteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmsada kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. kuueteist häälega üheteist vastu tagasi lükatud kompromiss viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme kolmesaja viiekümne seitsmenda juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud FEM kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend seitse võeti tagasi, kolmsada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. selle ma kontrolliks üle, kolmsada kuuskümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. Äh, viieteist häälega, kaheteist vastu, vastu võetud kolmsada seitsekümmend võeti tagasi, kompromiss kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada, kontrollime üle, mulle näis, et sama enamus, mis enne, aga siiski hääletame, kolmsada kaheksakümmend elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes kolmteist poolt, kümme vastu. kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et võeti vastu, aga kontrolliks üle, kolmsada kaheksakümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. kuusteist poolt, üksteist vastu, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada üksteist poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et lükati tagasi, aga kontrollime üle pigem. nelisada üksteist hääletus algas. hääletus lõppes jah, seitseteist olid vastu, kümme poolt, tagasi lükatud, nelisada kaksteist poolt, vastu, erapooletud. ei saanud hästi aru, ma arvan, et võeti vastu, aga ma ei ole kindel, sellepärast kontrollime üle, nelisada kaksteist hääletus algas. hääletus lõppes jah, viisteist vastu, kolmteist poolt, tagasi lükatud. FEM kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, sada kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, nelisada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, Empel nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend üheksa poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse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 hääletus lõppes kakskümmend seitse poolt, üks oli vastu, keegi erapooletuks ei jäänud, vastu võetud ja südamest õnnitleme raportööri ja suur tänu ka variraportöörile ja sekretariaadile toetuse eest. ja nimelt Annale, südamest tänu teile. ja läheme järgmise hääletuse juurde ma tahaksin äh, kõiki tänada äh, meie eesistujat selle väga pika hääletusprotsessi eduka läbiviimise eest. ma teen oma parima, ma teen oma parima. niisiis, algatusraport kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused ja Bogdan Zdrojevski, meie raportöör, kas te soovite paar sõna öelda, palun, teil on sõna. ja kõigepealt tahaksin and-, öelda paar sõna selleks, et teie jõuaksite ka vahepeal siin hinge tõmmata, proua esimees tegemist on esimese korraga Euroopa Parlamendis, kus meil on selline raport, mis vaatab kogu sellele problemaatikale, juurdepääs kultuurile ning see on, selle aluseks on Eurostat ja Eurobaromeeter ning tahaksin tänada kõiki töötajaid, kes võtsid osa selle raporti koostamisest, sest need andmed ja ülevaatused, need on väga täpsed ja see on väga harukordne tegelikult kultuurisektoris. tahaksin tänada ka omaenese meeskonda ja Justinat, sest tema on teinud hirmsa hulga tööd. suur tänu! Eh, suur tänu! nii et läheme kohe hääletamise juurde. kõigepealt kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et võeti vastu, aga tahaks üle kontrollida. nelikümmend seitse hääletus algas. Geschlossen. hääletus lõppes. viisteist poolt, kümme vastu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend kaks suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et võeti vastu, aga sellegi kontrollime üle. kindluse mõttes hääletus algas kuuekümne viienda üle. hääletus lõppes. Äh, neljateistkümne häälega kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et võeti vastu, aga kontrollime siiski kindluse mõttes üle, hääletus algas kaheksakümne teise üle. Geschlossen hääletus lõppes. kaheteist häälega üheteist vastu tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt,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 üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt,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 hääletus lõppes. kaksteist kaheteistkümne vastu, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, pidime kahes osas hääletama, teeme uuesti, esimene osa poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle. Polnud selge. Ah, geschlossen. hääletus lõppes. oi ei. kakskümmend viis nulli vastu, kõik selge, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üksteist, suulise muudatusettepaneku ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, era-, lükati teine osa tagasi, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa suulise muudatusega, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. selle peame üle kontrollima, kolmkümmend kolm, teine osa, hääletame. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. hääletus lõppes. üheksateist vastu, üheksa poolt, tagasi lükatud. nii, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse suulise muudatusega poolt, vastu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 vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. geschlossen. hääletus lõppes. kakskümmend seitse poolt, keegi vastu ei olnud. südamlikud õnnesoovid raportöörile ja variraportöörile, samuti ja sekretäriaadile ka. So, dann kommen wir jetzt zum Iniz järgmine on algatusraport eh, Euroopa Liidu noortestrateegia rakendamise aruande kohta ja raportööriks on Aider Gardiat Zabal Rubial, kas soovite midagi öelda? Gracias, presidenta, muy rápido, que si no se alargan los votos. suur tänu, teen väga lühidalt et hääletus ei veniks siin. suur tänu kõikidele fraktsioonidele suurepärase koostöö eest, kompromissettepanekud minu meelest teevad raporti väga palju paremaks, tänan ka oma meeskonda, kes oli selle töö eesliinil. selle raporti kaudu ei võta me ei tee me ülevaadet ainult selle noortestrateegia arengu kohta siiamaani, vaid teeme ka ettepanekuid järgneva koht, järgneva ettepaneku jaoks. suur tänu! suur tänu, Heider! ja saame kohe hääletamise juurde minna. alustame muudatusettepanekust viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole päris kindel. kontrollime selle üle. kuuskümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes, jah, kahekümne kahe häälega lükati tagasi viie vastu. palun korralikult kätt tõsta, sellest on suur abi. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, empel üksteist. vabandust, kuupis kuuskümmend kolm, kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 erapooletud, vastu võetud. kontrollime siis üle, seitsekümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. kuusteist vastu, kaksteist poolt tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empel kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empel kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, selle kontrollime üle, sada üheksa hääletus algas hääletus lõppes. viisteist poolt, kolmteist vastu, vastu võetud sada kümme poolt, vastu, erapooletud. ka selle pigem kontrolliks üle, sada kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. seitseteist poolt, üheksa vastu, vastu võetud sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kontrollime üle, loomulikult. hääletus algas sada viisteist teise osa üle. hääletus lõppes. viisteist häält oli vastu, kaksteist poolt, tagasi lükatud me võime ka esimese poole üle kontrollida, sada viisteist, esimene osa, hääletus. hääletus lõppes. vastupidi, viisteist poolt, kaksteist vastu, vastu võetud. nii et esimene pool võeti vastu, teine pool lükati tagasi. nüüd Embl üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, empel kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, empel ei, muudatusettepanek sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Hempel kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt,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 sellegi kontrolliks pigem üle, sada kolmkümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. neljateist häälega kaheteist vastu lükati tagasi sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empl kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empl kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empl kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empl kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse. kontrollime sada nelikümmend seitse üle. hääletus lõppes seitsmeteist häälega üheteist vastu tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hästi-hästi kontrollime üle, sest ma näen siin teatud äh, väsimuse märke. sada kuuskümmend neli hääletus algas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 geschlossen. hääletus lõppes. vabandust, kaheksateist häälega vastu, kümne vastu tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tempel üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vabandust, sada üheksakümmend seitse jäi vahele, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. no kontrollime üle, sada üheksakümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes viieteist häälega kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud, vabandust. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et lükati tagasi, aga kontrollime üle, kakssada kolm. hääletus algas. hääletus lõppes kuusteist häälega lükati tagasi, kaheteist vastu, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tempel kakskümmend poolt, ei hääletagi. Empel kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empel kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, empl A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, empl C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist ja neliteist on ühesugused, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siis üle muudatusettepanek viisteist. hääletus algas. hääletus lõppes. neljateist häälega kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu erapooletud. sellegi hea meelega kontrolliks üle. muudatusettepanek kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. viieteist häälega kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, embrüot poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, embl K poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel M poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et lükati tagasi, aga sellegi kindluse mõttes kontrollime üle. Empel M hääletus algas. hääletus lõppes. seitsmeteist poolthäälega üheteist vastu vastu võetud, Embel N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme kahekümne neljanda juurde, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. kakskümmend kolm ütleb Äh, esinaine ei, parandab kakskümmend neli. hääletus lõppes seitsmeteist häälega üheksa vastu vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, empl üks, empli. hästi-hästi, kakskümmend kuus, kontrollime üle hääletus lõppes üheksateistkümne häälega poolt vastu võetud. jah, pikk hääletus, oleme väsinud. Ample I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Ample D poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. hääletus lõppes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 seitse, nelikümmend viis. kontroll, hääletus algas. hääletus lõppes. tasavägine ja tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, vastu võetud. Emploo poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empl P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimese poolt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 geschlossen. hääletus lõppes. kakskümmend kuus poolthäält, keegi vastu ei olnud. nii et suur, suure enamusega vastu võetud, pea, ütleks ühehäälselt vastu võetud, nii et õnnitlused raportöörile ja variraportööridele õnnitlused kaastöötajatele, sekretäriaadile ka. ja nüüd tuleme viimase hääletuse juurde. tänaseks see nii pikk ei ole, saame ka sellega hakkama nimelt eh, Euroopa kodanikualgatuse arvamus ja meie raportöör oli ja on härra Tšambatski, kas soovite sõna? ei soovi, mis tähendab, kohe saame hääletama asuda ja kõigepealt nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, palun natuke käed kõrgemale, sellest oleks hästi kasu ja mitte ainult koordinaatorid. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime siis üle kuuekümne kuuenda, hääletus algas. hääletus lõppes. neljateist häälega kaheteist vastu tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletult vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vabandust, kuuskümmend üheksa hoopis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt seitsekümmend seitse lükati tagasi ja sellepärast peame seitsmendat hääletama. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli ja üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt vastu, erapooletud, kontrollime selle üle, kaksteist. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada viisteist sada viisteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. sada viisteist kontroll. hääletus lõppes neljateist poolthäälega vastu võetud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu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 erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu teksti, nimeline hääletus, hääletus algas. Puh. geschlossen. hääletus lõppes kakskümmend poolt, null vastu, keegi erapooletuks ei, viis jäid erapooletuks, nii et õnnitlused raportöörile, variraportööridele ja sekretäriaadile. see oli üsna pikk.